tervitan ma siin äh, delegatsioone äh, Peshmergasid äh, Iraagi Kurdistani autonoomsest piirkonnast ning ka kindral Ali on meie aukülaliste tribüünil olemas. There you are.